Okay, colleagues, thank you. Please take your seat. kolleegid, palun leidke oma kohad. So, dear colleagues uh,, well. austatud kolleegid, tere tulemast Asutavale libekomisjoni koosolekule, kus me valime libekomisjoni esimehe ja aseesimehed. mina olen Claude Moraes, endine esimees libekomisjonis ning suurima rõõmuga juhatan seda koosolekut ning kuulutan ametlikult koosoleku avatuks. uutele liikmetele teadmiseks, et liibekomisjon on erakordne komisjon, seni, kuni inimesed ei ole veel oma kohale istunud, pean kõnet, see on see üsna igav osa Need on äh, teada-tuntud tehnikad, mida ma olen kasutanud, jääte kindlasti nendest ja ka minust puudust tundma ning mõne nädala pärast kindlasti mõistate, miks ma seda kõike teinud olen. paljud on mulle öelnud, et äh, ma näen nüüd palju parem välja, palju puhanum ja see tõesti võib olla seotud selle asjade, sellega, kuidas asjad kulgevad täna pärastlõunal olin just uutele liikmetele ütlemas, et tegemist on erakordse komisjoniga, olete teinud väga hea valiku. eelmise mandaadiperioodi lõpuks äh, olime me kõige, oli meil kõige rohkem tööd seadusandlikest komisjonidest. kõige tähtsamad küsimused, äh, mis Euroopa Liitu puudutavad, äh, käivad meie komisjonist läbi. kui te sellega veel kursis ei olnud, siis kindlasti tulevikus seda näete varasematele liikmetele tahaksin öelda, et ma soovin tänada teid kõiki, võib-olla mitte just päris kõiki endisi liikmeid, aga mulle just meenus, et võib-olla ma ei meeldi kõigile liikmetele. aga see meeldimine, see on selline kahepoolne asi, seega selleks on vaja nõusolekut ja see on väga tähtis küsimus äh, tänapäeval andmekaitsega seoses ja ka üldse soovin tänada kõiki rahvasaadikuid, kellega viimase viie aasta jooksul koostööd olen teinud, see oli tõepoolest erakordne au. võib-olla arvate, et ma liialdan, aga kui oma viieaastase perioodiga lõpule jõuate, siis enamik teist äh, on loodetavasti mõistnud, et see oli erakordne kogemus ja mõtlevad samamoodi. soovin tänada ka töötajaid, komisjoni töötajaid, aga ka erakordset sekretäriaati kes töötavad ebaproportsionaalselt palju, vana, vanemad liikmed juba teavad, mida ma sellega silmas pean we were asked as mandaadiperioodi lõpupoole paluti meil äh, tegeleda nii paljude ülesannetega, mida komisjonidest pole varem nähtud arvan ma. ja need, nagu liikmed teavad, olid väga emotsionaalsed, väga tundlikud teemad. seega ma tänan kõiki, kes selles töös osalesid, eriti just neid, kes on siia tagasi tulnud, aga ma tean, et meil on ka mitmeid uusi liikmeid ja teile soovin palju edu kolleegid teavad, et ma olen väga aus, ma olen lugenud läbi komisjoni liikmete nimekirja, nii täis- kui asendusliikmete nimekirja ja ma tean, et kogemuste pagas on tohutu siin koge-, komisjonis. mind ei üllata, et see nii on, seega ma tean, et meid ootavad ees väga huvitavad ja rikastavad aastad, kui ma näen, kes on kolleegid siin komisjonis nüüd olete piisavalt äh, vaiksed pärast seda sissejuhatavat kõne. suur tänu kuulamast ja asume asja kallale, milleks täna siia oleme tulnud. meenutaksin teile nüüd, et valime nii esimehe kui neli aseesimeest äh, komisjoni juhatusse tulenevalt kodukorra eeskirjast kaks kakssada, artiklist kakssada kolmteist, alustame esimehe valimisest. palun kontrollige, kas teil on äh, hääletuskaardid kaasas, kui me elektrooniliselt peaksime hääletama ning kui teil ei ole kaasas kaarti, siis tehke nii nagu ikka ja tunnistage seda. siin komisjonis oleme tavaliselt ausad ja nii ka teeme. kas kõigil täisliikmetel on hääletuskaart kaasas? on see ka õigesti äh, hääletusmasinasse sisestatud. minu oma jõuab kahe minuti pärast, seda oleme varem kuulnud. me oleme kuulnud kõiki ettekäändeid ja põhjendusi, see tähendab muidugi, et see jõuab ilmselt nelja minuti pärast siia. enne kui hääletame, peame vaatame, et kõigil kaardid oleksid olemas. ning tulenevalt äh, kodukorra artiklist kakssada üheksa seitse pean ette lugema, millised asendusliikmed võivad hääletada, loen teile selle nimekirja ette, see on minu kohustus, nii et palun kannatage ära. mitte libesse kuuluv asendusliige, kes võib hääletada, on Robert Roland, kes Ann Whitcombi asendab ning libe asendusliikmetest, kellel on hääletusõigus, Rahvapartei, Laurent Vincenzi, kes asendab Lawrence Bondani, ECR kolleeg Kempen, Patrick Jackit asendab Robert Russ, asendab äh, kolleeg Buksaadit, Aleksander Bondrai, kes asendab kolleeg Brzezinskit ning äh, asendusliige hääletab, hääletab ka Fernando Barena asemel. Need olid siis asendusliikmed, kellel on hääletusõigus, tuletan ka meelde, et fraktsioonid peavad teavitama mind, kui ette loetud asendusliikmete nimekiri on muutunud, enne kui hääletame. nüüd olemegi jõudnud libekomisjoni esimehe valimise juurde, pean veel kvoorumi kohta ütlema mõned sõnad, seitseteist liiget on vaja, rohkem liikmeid on juba kohal, seega kvoorum on käes. nüüd on mul väga hea meel äh, paluda teilt, kas teil on äh, kandidaate esitada. proua Sippel, palun. aitäh, Claude. minul on väga hea meel teha ettepanek Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel esitada esimeheks Juan Fernando Lopez Aguilar esimehe kandidaadiks sellel mandaadiperioodil. aitäh, Birgit. meil on kandidaat esimese, esimehe Äh, kohale Juan Fernando Lopez Aguilar. kas on teisi kandidaate? ma võiksin äh, öelda nüüd mitmeid äh, asju siit nimekirjast, mis minu ees on, aga ma ei hakkaks meie kandidaati kiusama sellega, meil on üks kandidaat. kas on veel kandidaate? härra Bey, palun. Euh, aitäh, härra esimees. tänane koosolek on pühendatud juhatuse valimisele meie komisjonis. meie fraktsioon ei esita vastavalt Honti süsteemile kandidaati, kuid fraktsiooni nimel väljendaksin soovi, et komisjoni nimeks ei ole kodanikuvabaduste, vaid sisserände ja kodanikuvabaduste komisjon. tegemist on keskse küsimusega, teemaga, mis meie rahvastele suurt muret teeb, on tähtis defineerida väljakutsed ja probleemid selleks, et neid lahendada, seda ootavad meilt kodanikud ja rahvad. Okay, we have one candidate nominee. seega meil on endiselt üks kandidaat, kas kellelgi on veel kandidaate pakkuda, tundub, et mitte. meil on nüüd valida, kas, kuidas hääletame vabandust, ma pean küsima kandidaadilt, äh, kas ta on nõus, tegemist on libe komisjoniga, kas olete nõus, teades täiel määral, millega komisjon tegeleb, kas äh, olete nõus kandideerima libe komisjoni esimene kohale? jah, olen küll. lisaksin, et me oleme väga eriline komisjon, soovin ka öelda, miks on vähe liikmeid, kes on nii kogenud kui sina, endine komisjoni, selle komisjoni esimees, aktiivne parlamendisaadik, suur tänu, et oled nõus kandideerima. kas äh, hääletame üldise heakskiiduga esimehe ametisse? So it gives me um, great pleasure to declare mul on väga hea meel teatada, et Juan Fernando Lopez Aguilar on äh, üldise heakskiiduga valitud äh, komisjoni esimeheks ja nüüd ta võib täita oma esimehe ülesandeid Good afternoon everybody and first thing first. tere päevast, kõigepealt soovin tänada teid kogu südamest selle au eest. tänan teid kogu südamest. mul on väga suur au olla jälle libekomisjoni esimees. aastal kaks tuhat üheksa alles avastasin, et tegemist on selle koja kõige aktiivsema komisjoniga, kellel on kõige suurem töökoormus, kes tegeleb kõige tähtsamate, kõige asjakohasemate küsimustega. tegemist on seadusandliku komisjoniga. Claude äh, rääkis äh, tõtt, tegemist on väga huvitava komisjoniga. Need, kes on olnud juba varasemad liikmed ja, äh, ja need, kes on uued, peatselt kindlasti avastate seda ka ise tegemist on väga huvitava komisjoniga, meie tegeleme väga teravate poliitiliste küsimustega, väga tehniliste küsimustega. seega on äh, esimehe ametikoht väga suur au, mul on see au olnud ka varem ja suur au oli ka, et minu tööd jätkas minu väga hea sõber Claude Moraes, kes on, on selle koja pikaajaline ja väga austatud liige. tema on siin olnud kauem kui mina ja loodetavasti jääb äh, liikmeks ka äh, tulevikus. Claude, meil on väga hea meel, et sa siin oled. ja mul on väga suur au võtta teatepulk üle Claude'ilt, suur tänu sulle ootame juba rõõmuga, et saaksime tööle asuda, see on väga konstruktiivne uus algus, nagu ikka mandaadiperioodi alguses Euroopa Parlamendis. ja ma saan teile ainult öelda, et eh, annan endast parima, et teid esindada ja juhtida ka kõigil ülemkogudel, mis eh, justiits- ja siseasjadega tegelevad nii siin kojas kui sellest kojast väljaspool. annan endast parima, et teid esindada nii nagu kord ja kohus ja esindan teid ka komisjoni esimeeste ko konverentsil, kui otsustame, millega see komisjon tegeleb olete valinud osaleda selle komisjoni töös, kaitsta põhiõigusi, õigusriiklust, kodanike õigusi, tegeleda rändeküsimuste, varjupaigaküsimustega, välispiiride kaitsmise küsimustega, justiitskoostöö nii tsiviil- kui kriminaalasjades, see on samuti meie pädevuses, politsei koostöö, tõsised piiriülesed kuriteod, samuti seega komisjoni töö on, saab olema väga põnev kinnitan teile, et mul on väga suur au esindada teid komisjoni esimehena siin kojas. ning nüüd jätkame asutava äh, komisjoni koosoleku päevakorraga, nagu te teate, tulenevalt kodukorra artiklist kakssada kolmteist äh, valime nüüd neli aseesimeest. kõik äh, valime sama menetlusega, kõigepealt äh, peame vaatama, et kandidaadid oleksid esitatud igale kohale esim-, alustades esimesest aseesimehest, kvoorum on meil koos liikmed on kohal, asendusliikmed vajalikud on samuti kohal, seega võime jätkata esimese aseesimehe valimisega libekomisjonile. kõigepealt peame leidma kandidaadi, esitame kandidaadi. näen, et seal tõsteti käsi, et esitada kandidaat, proua Intvelt, palun. aitäh, mul on väga suur au uueneva Euroopa fraktsiooni nimel esitada proua Pagasa Urtundua. Yes, thank you for the jah, suur tänu e, kandidaadi esitamise eest. nüüd pean esimehena ka kontrollima, kas olete nõus e, kandideerima ja olete täitnud ka ametlikud nõuded ehk siis esitanud äh, finantshuvide ning käitumiskoodeksit puudutava deklaratsiooni. jah. That you accept and hästi, olete kandideerimisega nõus ning äh, nüüd pean küsima, kas on teisi kandidaate, keda soovitakse esitada. kas keegi tõstab veel käe? kui mitte, siis teen ettepaneku, et et äh, jätkame kandidaadi heakskiiduga, üldise heakskiidu kaudu. So I kindly request Madame Pagasaurtundua. seega proua Pagasaurtundua, palun tulge siia oma kohale. Thank you, be welcome The same procedure goes to the jätkame sama menetlusega, et valida teine aseesimees libekomisjonile. kõik liikmed on kohal. nüüd ma ootan, et keegi esitaks kandidaadi, näen, et seal tõsteti käsi, palun. Please. palun Presidente, a nome del gruppo Identità ja e Demokratia. aitäh ID fraktsiooni nimel. esitan kandidaadiks Jean-Paul Carreau. lühidalt äh, räägin kandidaadi taustast, äh, professionaalsest käitumisest ning äh, kogemuste pagasist, mis näitab, kuidas ta ametis käituks ta oli Prantsusmaa Rahvusassamblee liige kümme, kümme aastat ning äh, osales äh, mitmete tähtsate küsimuste lahendamises, mis puutuvad ka meie komisjoni töösse. Prantsuse õigussüsteemis on ta töötanud äh, kohtunikuna ta on olnud Prantsuse kohtunike kooli asejuhataja seega te näete, et tema kogemus parlamentaarsel tasandil aitaks tagada ka tema tulemusliku töö siin. suur tänu selle ettepaneku eest, kas on veel kandidaate? näen, et seal tõsteti käsi. proua Sippel. aitäh ning soovin teile õnne esimese koha nimel teiseks äh, aseesimeheks Pietro Bartolo esitan, äh, ta on uus liige, ometi on tal äh, suur kogemuste pagas, ta töötas Lampeduusas mitte ainult rändajatega, vaid ka teistes valdkondades ning rõhutaksin, et tema on üks meie koja liikmetest, kes valimistel kõige rohkem hääli sai, ma leian, et tema sobiks väga hästi aseesimeheks ja esindaks meie frak-, meie komisjoni äh, meie mandaadiperioodi jooksul väga hästi. aitäh, proua Sippel! aitäh! näen, et meil on kaks kandidaati. kaks kätt on tõusnud, kas on veel kandidaate? sellisel juhul peame mõlemalt kandidaadilt küsima, kas nad on nõus kandideerima ning kas nad on täitnud ametlikud tingimused selleks, et äh, kandideerida ja asuda aseesimehe ametisse. härra Jean-Paul Garot. Te olete nõus enda kandidaadiks nimetamisega, jah? Te täidate ka kõik äh, tingimused, finantsmajanduslikud ja deklaratsiooni olete täitnud ja ka käitumise kohta deklaratsiooni, aitäh! Abbiamo un secondo candidato, onorevole Bartolo. Accetta. kolleeg Bartolo, kas olete nõus kandideerima? E anche completato la dichiarazione di interessi finanziari. ja kas olete esitanud ka finantshuvide deklaratsiooni ning käitumiskoodeksi deklaratsiooni? jah sellisel juhul on meil kaks kandidaati, kes on nõus kandideerima. seega peame korraldama salajase <clears throat> elektroonilise hääletuse. meil on hääletuskaardid olemas. Beautiful order. The green button for Bartolo, the red button for. Yeah. If you If you have all the electronic cards. kui kõigil on hääletuskaardid olemas, siis palun valmistuge väga otsustavaks hääletuseks selgitan lühidalt, kuidas me jätkame. meil on äh, hääletusmasin, kaart ja kolm nuppu. hääletuse tulemus ei ole avalikuna, tegemist on sala, salajase hääletusega, aga teie peate vai-, vajutama seda nuppu, mis esindab teie kandidaati. tähestikulises järje, järjekorras esimene nupp on härra Bartolo nupp ning teine nupp härra Garroni nupp. see tähendab, et punane nupp, punast, punast nuppu vajutades annate hääle Äh, kolleeg Bartolole tähestiku järjekorras äh, on, on, on kandidaadid määratud. Te hääletate härra Garodi või härra Bartolo poolt ja vajutate vastavat nuppu, et me näeksime, kes, kes võidab. Te ei hääleta kellegi poolt ega kellegi vastu. Need, need on lihtsalt nupuvärvid proua Intvelt, palun. ma saan aru, et üks nupp, üks kandidaat, teine nupp, teine, aga kas äh, saaksite selgelt öelda, mis värvi nupp äh, on kumma kandidaadi oma? sekretäriaat äh, määras need nupud, nad on täiesti erapooletud, tähestiku järjekorrast tulenevalt on B enne G-d, Bartolo esimene ehk roheline nupp, roheline nupp Bartolo ning punane nupp härra Garro. tegemist on tähestiku järjekorraga. see ei tähenda, et roheline on jah ja punane on ei. tegemist on salajase hääletusega, keegi ei näe, kuidas te hääletate. härra Bartolo roheline, punane härra Garron kui äh, rohelise, rohelist nuppu vajutab rohkem kolleege, võidab härra Bartolo, kui vastupidi, siis äh, härra Garro saab teiseks asepresidendiks ja nii lihtne see ongi. okei okay,, are we clear? kas kõik on selge? roheline nupp härra Bartolo, punane nupp härra Garro. kas soovite sõna? ei, hästi. kui kõik on selge, oleme selles kokku leppinud. proua Sippel, lihtsalt, et täpsustada, roheline ja punane nupp ei tähenda jah e-, ega ei, te ei hääleta poolt ega vastu, siin kõik nupud on äh, kandidaadi poolt hääletamiseks. ühe kandidaadi poolt hääletades äh, vajutate rohelist, teist punast ja kui te ei soovi kummagi kandidaadi poolt hääletada, siis me ei vajuta ühtegi nuppu, kas sain õigesti aru? According, according to the procedures of the committee võite ka jääda erapooletuks, sellisel juhul vajutage valget nuppu. aga tegemist on salajase hääletusega. ma kordan, see tähendab, et ükski tuli teie hääletusmasinas ei süti. tuli jääb siniseks, kuna hääletus on salajane aga kui ekraanil tulemust näeme, et punane kandidaat on saanud rohkem hääli kui roheline, siis see tähendab, et härra Garron on saanud teiseks aseesimeheks. kui saab rohelise nupu kandidaat rohkem hääli, siis härra Bartolo on teine aseesimees. härra Bartolo, roheline nupp, härra Garron, punane nupp ning need, kes soovivad jääda erapooletuks, sest selline õigus on teil olemas, vajutage lihtsalt valget nuppu. hästi. kui see on selge, siis avame hääletuse. hääletus on avatud Now the vote is closed. hääletus on lõppenud. So. härra Bartolo, palun, teie olete teine aseesimees. okei okay.. La ringraziamo, la invitiamo a salire sul podium. suur tänu, õnnitleme teid. palun tulge siia oma kohale Being... suur tänu, et hääletasite, kolleegid, ning suur tänu, et äh, olite nõus kandideerima, aga hääletuse tulemus on selge. kolleeg Bartolo, palun. Complimenti. Now. Now we proceed as to the third by jätkame kolmanda aseesimehe valimisega, kasutame täpselt sama menetlust, mis varem, kas kandidaate on? jah, proua Metsola. aitäh, esmalt äh, soovime teile ühiselt äh, õnne ning ootame pikisilmi juba viljakat koostööd. härra Balashitbegi on meie kandidaat kolmandale aseesimehe kohale siin komisjonis. Mr Balashitbegi. härra Balashitbegi, kes on kohal, kas olete nõus kandideerima? jah, aitäh olen nõus, kas olete täitnud ka vajalikud tingimused, millele varem viitasin, olete esitanud deklaratsioonid? jah. näen, et seal tõstetakse käsi, et esitada kandidaat, palun. Äh, aitäh. palju õnne ka minult äh, ja meie poolt, meie esitame Damien Karani, oma kalli kolleegi, sellele ametikohale proposal. See another proposal, Mr. Da härra Damjan Kareme, kas olete nõus kandideerima? jah, olen nõus kandideerima ja kõik vajalikud paberid on täidetud. Completed the declaration and formality. ja olete esitanud ka vajalikud äh, deklaratsioonid, meil on kaks kandidaati, kas on veel kandidaate, jah? View of the circumstance, can I ask please for the meeting to be suspended for a few minutes? kas saan paluda, et äh, koosolek peatatakse mõned, mõneks minutiks, ma pean konsulteerima oma kolleegidega. kõlab mõistlikult, kas olete nõus? kui palju teil aega vaja on? vabandan, aga mul on tõesti paari minutit tarvis. kas viis minutit sobiks? hästi, kui teil midagi selle vastu ei ole kui see annab meile mingisuguse lahenduse sellele olukorrale, mis on tekkinud, siis anname oma nõusoleku, katkestame koosoleku viieks minutiks, viie minuti pärast jätkame hääletamist. Please. Bonjour madame. Please colleagues, dear colleagues, ah, okei okay., still two kolleegid, veel kaks minutit, palun. There is work in progress. töö käib Dear colleagues. kolleegid. head kolleegid, me mõistame olukorda. palun asuge oma kohtadele. Kreeka, Kreeka, Kreeka, Kreeka.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 ma saan aru, et koordinaatorid on kaasatud. üritame teha kõik, mis võimalik. üritame olla kannatlikud ja tuua olukorda selgust. kui te istute oma kohtadele, siis meil on ka lahendus. proua Metsoole. aitäh, esimees, aitäh ka kõikidele, tänan kõiki äh, kannatlikkuse eest. minu ettepanek, loodetavasti kolleegid toetavad, et me peatame kolmanda aseesimehe valimise praegu meie komisjonis. sama on tehtud ka teistel komisjonides samal moel. Teie lahkel loal aga läheksime otse neljanda aseesimehe valimiseni. nii et Rahvapartei saaks praeguse juhatuse ühe esindaja ja kolmanda me valimise me peataksime. ma mõistan. tundub, et sisuline kokkulepe selle taotluse osas on olemas Äh, minule tundub see vastuvõetav. eeldus on, et äh, Rahvaparteil on valik esitada kandidaat. Nad üritavad selle üle järele mõelda. ja kui me asume nüüd neljanda aseesimehe valimise juurde, siis see tooks olukorda selgust nii, nii kuivõrd seni, kui me ootame nüüd Rahvapartei edasist vastust. proua Sippel, kas te soovite kommenteerida? ma olen nõus selle ettepanekuga. hääletame nüüd neljanda aseesimehe üle ja loodetavasti koos kõigi fraktsioonidega leiame lahenduse kolmanda aseesimehe osas. veel üks käsi on tõusnud, palun, teil on sõna. mina olen sellele vastu, et praegu hääletada neljanda aseesimehe üle, sest sellest kolmanda aseesimehe valimisest sõltub ka neljanda aseesimehe valimine. seetõttu äh, arvan ma, et me peaksime valima praegu kas kolmandat aseesimeest või lükkama üldse edasised valimised edasi. proua Ernst. meil ei ole probleeme sellise lahendusega, see tähendab seda, et me leiame ka, et valime nüüd neljanda aseesimehe ja lükkame edasi kolmanda aseesimehe valimise. minu arvates on see äh, lahendus sobilik. Mrs Sindveld, you also raise your hand. proua Intveld, ka teie tõstsite kätt. jah, ma arvan, et me toetame seda taotlust, et lükatakse edasi see valimine küll vastumeelselt, kuid me oleme olukorras, kus edasilükkamist on taotlenud Rahvapartei põhjusel, millest oleme kõik teadlikud. loodetavasti Rahvapartei võtab ka vastutuse ja tagab, et kui me hääletama asume kümne päeva pärast, siis on leitud ka lahendus ja et me ei leia ennast samast olukorrast. Another hand being raised, please yes,. I... veel üks käsi tõusis jah, roheliste poolt me oleme samuti nõus selle ettepanekuga peatada hääletamine. aga nagu proua Intvelt ütles, me loodame, et seda aega kasutatakse selleks, et esitada kandidaat, keda saab toetada. ja me toetame ka ettepanekut hääletada nüüd neljanda kandidaadi üle. esimesena, esiteks tahaksin teid tänada ähm, mõistva suhtumise eest, meil tekkis ootamatu olukord ja võimalik lahe, ja tänan teid võimaliku lahenduse eest, mis praegu ka välja pakuti Rahvapartei koordinaatori poolt, kes sai esimesena sõna, proua Metsoola. esimehena ütlen, et selgelt enamus toetab seda ettepanekut, mille tegi proua Metsoola. suurte fraktsioonide koordinaatorid on nõus selle ettepanekuga, et kolmanda aseesimehe valimine selle hääletus lükatakse edasi ja me läheme nüüd edasi neljanda aseesimehe valimise juurde ja seda ka teeme. asume siis valima ja esiteks küsin, äh, millised on ettepanekud, millis-, proua Metsola. suur tänu, Rahvapartei fraktsiooni kandidaat on härra Emil Raadev. kes on samuti libekomisjoni veteran, kas olete nõus? jah, jah. kas olete esitanud äh, vajalikud äh, dokumendid, olete täitnud vajalikud nõuded? jah. kas on veel kandidaate? veel käsi, mis tõusevad, ei ole. sellisel juhul ma näen ka, et heakskiiduga saame teid äh, kinnitada komisjoni aseesimeheks. kolleeg Raadevile õnnitlused.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 Well, if you, if you allow me just for an... Äh, lubage mul veel öelda paar sõna asutava koosoleku lõpetamiseks. suur tänu kõikidele südamest. isiklikult ma tahan teid tänada usalduse eest, mida minu suhtes üles näitasite. ja kõnelen muidugi ka ülejäänud juhatuse liikmete nimel siin laua taga. esimene teadaanne. homme toimub esimene koordinaatorite koosolek kus osaleb eh, ehk siis kell kümme hommikul alustame esimest koos, koordinaatorite koosolekut. ja sel koosolekul kindlasti on võimalus eh, lahendamata küsimust edasi arutada, ehk siis kolmanda aseesimehe valimise küsimust, sellega me, me laiendame Rahvapartei manööverdamisruumi ja nende koordinaator proua Metsola saab siit ka võimaluse juba konstruktiivse lahenduse leidmiseks. vahepeal aga tähistame esimest äh, libe tavakomisjoni koosolekut nädalal pärast äh, Strasbourgi täiskogu kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal juulil. olete kõik kutsutud esimesele libe komisjoni tavapärasele koosolekule. suur tänu!